Colleagues, ladies and gentlemen, can I bring the meeting? kallid kolleegid, daamid ja härrad, hakkame pihta, kell on saanud viis minutit kolm läbi. kõigepealt ma tahaksin eh, siin tervitada kolmekümne liikmelist eh, külastajate gruppi. tegemist on eh, Saksamaa FDP erakonna juhatuse liikmetega Peeter Raimersi kutsel on nad siin, tere tulemast teile. loodetavasti äh, peate arutelusid viljakateks. esimene asi, mis te ilmselt silma jäi, oli see, et härra Kantšan kes on siin erand, on see, et äh, Põhja-Euroopa kolleegid tulevad õigel ajal kohale ja Lõuna-Euroopast pärit kolleegid äh, valguvad kohale kuskil praegu üksteise järgi ja sellepärast kell viisteist null viis on olukord siis äh, selline, nagu ta on, aga tere tulemast teile. esimene päevakorrapunkt äh, on päevakorra projekti heakskiitmine, kas kõik on sellega nõus? väga hea ja siis on koosoleku protokollide kinnitamine, koosolekud kolmekümnendast jaanuarist, kümnendast, üheteistkümnendast veebruarist ja kahekümnendast veebruarist kõik on äh, nõus ka seal öelduga ja läheme siis kolmanda päevakorrapunkti juurde, turulupääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvuse kohta, tegemist on arvamuste vahetusega. homne hääletus, nagu te teate, on edasi lükatud. härra Fleckenstein kindlasti oma selgitustes räägib sellest, miks esimees selle otsuse langetas, aga Knut, sõna on nüüd siis sul. aitäh kallid kolleegid. me oleme selle sadamapaketiga tegelenud kaua ja vaevaliselt. ma ise olen käinud mitmesugustes sadamates, korraldasime kuulamised erinevate riikide esindajate nagu Prantsuse, Soome ja madalmaade esindajatega. me oleme läbinud äh, rääkinud läbi erinevate huvirühmadega, erinevate kutsevaldkondade esindajatega nagu ka sadamapidajatega. meil oli väga keeruline ülesanne leida mänguruumi ja läbipaistvuse vahel adekvaatne tasakaal ja öö, äh, pidime arutama seda, kuidas oleks võimalik sadamateenuse pakkujate sekka liituda. me oleme võtnud vastu üldstandardid, ühtlustatud standardid, püüdes vältida konsultatsioonide kaudu liigset üleplaneerimist, üle, ülereguleerimist. ma tänan kõiki öö, koostööalti ja sihikindla koostöö eest. nagu me Strasbourgis tõdesime, möödunud nädalal me ei suuda sellel parlamendi ametiajal seda raportit lõpphääletuseni viia. esiteks sellepärast, et me pole jõudnud veel öö, kokkuleppele turule juurdepääsu tingimuste osas, komisjon võttis siit juba välja kaubakäive ja reisijateenused, aga teisalt oli väga erinevaid arvamusi nii minul kui ka meie äh, komisjonil. kompromiss, mille üle kokkuleppema, leppeta hääletada, seda me ei tahtnud ja me ei tahtnud jätta midagi ka juhuse hooleks. teine põhjus seisnes selles, et me ütlesime algusest peale et sadamateenuse pakkumise reguleerimist näeme me eh, sidusalt kontsessioonilepingu direktiiviga ja riigiabi osutamisega. kontsessioonidirektiivis me, osas me täiskogul juba võtsime vastu otsuse, sellega võib rahule jääda, kuid see, mis puudutab riigiabi osutamist, siis polnud meil päris selge, kuhu me selle kõigega välja jõuame ja koostöös siis eh, liikuvus- ja transpordi peadirektoraadiga jõudsime järeldusele, et tegelikult on murettekitav riigiabi osutamine seoses eh, taristute väljaehitamisega, eh, sest et seni spektora, spektri omased <clears throat> direktiivi juhised puuduvad puutub asjaomane reeglistik. alates kahe tuhande viieteistkümnendast pidavad selliste sektoripõhiste suunisteni jõutama. aga praeguseks puudub meil tegelikult ulatuslik õiguslik alus selle otsuse lahendamiseks mõningates liikmesriikides on ka öö, erinevad arusaamad sellest, kuidas ettevõtete tulumaksu jaotada. loomulikult püüdsime välja selgitada, miks see küsimus tõusetub just praegusel ajahetkel, kuid me ei leidnud sellele mõistlikku vastust murettekitav on see, et Äh, sadamate haldamise osas püütakse esitada järjest äh, uusi ja täiendavaid äh, erandi loomise nõudmisi. olime veendunud, et meil on jät-, vaja jätkata tööd selle dokumendi kallal, siis kui me tõepoolest teame täpsemalt, mida konkurentsi peadirektoraat on kavva võtnud praegused kompromissid on meile üle antud koos komisjoni seisukohaga ja me leiame, et uus transpordikomisjon, kes kindlasti selle küsimusega tegelema hakkab, sest et äh, komisjon vaevalt, et enne selle ametiaja lõppu suudaks meile midagi konkreetset öelda, siis järelikult peaks uus transpordikomisjon meie tehtud tööd arvestama ja seega võib-olla õnnestub uuel ametiajal veidi lihtsamini see küsimus äh, finišisirgele viia. ma loodan, et tulevasel transpordikomisjonil õnnestub seda küsimust niimoodi edasi viia, et uuel ametiajal saab tõesti täie auruga küsimus lahendada suur tänu, härra De Backer on palunud sõna liberaide nimel. suur tänu, härra esimees ma olen nõus sellega, mida härra Fleckenstein just ütles. me oleme komisjoni ettepanekuga juba paar nädalat tegelenud ja ma arvan, et see oli väga hea algus edasisteks aruteludeks ja ma arvan, et äh, me peame koostööd tegema mitte ainult komisjoni muuv peadirektoraadiga, vaid ka teiste teenus, teenistustega selleks, et sellele asjale natukene valdkonnaülesemalt läheneda. kahjuks me aga ei ole nendelt veel saanud vastust ma arvan, et äh, kompromissi leidmine ei kujune sugugi lihtsaks kuid ähm, samas ähm, ma arvan, et äh, kus vähegi võimalik, tuleks ähm, sadama ettevõtjate autonoomiat äh, toetada. ma arvan, et nendes küsimustes me oleme võtnud täiesti õige suuna. aga loomulikult siis turu avamise küsimused ja turule juurdepääsu küsimused siin õnneks ei õnnest-, kahjuks ei õnnestunud meil kompromissi leida. aga kokkulepet on meil sellegipoolest vaja, meil on vaja väga selget seisukohavõttu Euroopa Liidu institutsioonide poolt äh, sadamate osas. on mõningaid üliolulisi elemente, mis tuleb vaatluse alla võtta vaja oleks kindlasti suuremat õiguskindlust selle kohta, mis toimub sadamate sees ja sadamate vahel. ja lisaks äh, sellele veel äh, ka tööturu osapoolte vahelise dialoogi küsimused. väga selgelt tuleb rääkida sellest, millised on mängureeglid Euroopa Liidu jaoks. me loodame, et äh, sellest kõigest kujuneb järgneva mandaadi jooksul suur prioriteet ja et me jõuame selge kompromissini Euroopa reeglite osas Nendes tuleb kokku leppida, sest neid on meil selleks vaja, et õiguskindlus Euroopa sadamate jaoks tagada. ma rõhutaksin seda, et ähm, sadamad on osa Euroopas majanduslikust selgroost ja nendele tuleb anda piisavalt liikumisruumi, et nad saaksid ette valmistada end tulevikuks. suur tänu, härra Kraamer Roheliste nimel, palun. Ah, äh, jah, see on nüüd küll juba kolmas kord, kui ma tegelen selle sadama temaatikaga. kümme aastat tagasi valiti mind parlamenti, siis oli just eh, sellele eelnenud ametiaja parlament ja Viola de Palazzo, kes tookord oli transpordivolinik, esitanud eh, sadamate paketi ja see lükati tagasi ilma, et sellele midagi selles dokumendis muuta, poole aasta pärast laekus see dokument uuesti meie lauale, muidugi me ärritusime, ka meie kolleeg Hamburgist ei olnud sellega rahul, kuid valdav enamus lükkas ikkagi selle dokumendi tagasi. nüüd eh, teatud määral pehmendatud kujul õhvendatud kujul on see dokument taas meie ees ja niisugune tunne on, et komisjon ei suudakski nagu edasi minna. ja nüüd äh, tullakse uue seadusandliku aktiga. andke andeks, kas me revideerime seda korda, kuidas me osutame riigi abi või me jätame asja sinnapaika? see tuletab mulle meelde ka dokumendi kolmteist seitsekümmend muutmist, kui me rääkisime äh, raudteepaketist, siis meile esitati uus äh, dokument pärast seda, kui eelmine oli olnud jõus ainult ühe aasta. seega komisjonil tegelikult ei olegi nagu kavas äh, kainelt järele mõelda, mida ta tahab või kuhu, kuhu jõuda soovib. seetõttu kui me niisuguse komisjoniga töötama peame, kes on tegelikult nii kogenud, e, e, esitab meile taaskord säärase ajaloolise nõnda öelda taagaga dokumenti, siis andke andeks, tekib loomulikult igal normaalsel inimesel küsimus, mis e, mis on see ajuosa, millega te mõtlete, kuidas te ei ole võimelised tuginema olemasolevale kogemusele ja seepärast ma ei imesta, ähm, kui nad esitavad selle dokumendi järjekordse ametiaja lõpuks äh, kui suvel valitavale parlamendile ja siis nad esitavad jälle samasuguse dokumendi, esitavad dokumenti, mille puhul on otsustamata, mil-, milline osa on kanda riigi abil ja kuidas see on reguleeritud. olukorda oleks vaja analüüsida, mitte pabereid laiali saata härra Bradburn, palun, ETSR fraktsiooni nimel. suur tänu, härra esimees. Äh, pean tunnistama, et äh, praegu äh, kord ka elus olen ma täiesti nõus härra Kraameriga. härra Kraamer küsib, et issand, kas ma ütlesin midagi valesti vist. esimest korda viimase viie aasta jooksul võib-olla ei ole see nii olnud, aga selles küsimuses küll Äh, tuleb tunnistada esimest korda, olen ma nõus äh, temaga selles osas, et kui mõttekas on seadusandlikus äh, perioodil mandaadi lõpus tuua nii mahukas ettepanek lauale, kuivõrd selle mandaadi jooksul kaks korda me oleme selle ettepaneku tagasi lükanud, härra Kraamer on samal arvamusel nagu meie ja teie siin, teiega olime, härra esimees esimese kahe ettepaneku puhul ja äh, selle aasta alguses äh, pidin ma kohe ütlema selle debati alguses, et me ei saa lubada sellist olukorda, kus parlament ütleb ei kaks korda ja komisjon lihtsalt siis esitab selle peale muudkui uusi pakette ja arvab, et me lihtsalt muudame meelt mingi hetk. minu meelest on täiesti selge äh, see, et ähm, arvestades, millised on olnud läbirääkimiste, läbirääkimised viimastel nädalatel ja kuudel, näitab seda, et sadamateenuste reguleerimine Euroopa tasandil on täiesti võimatu. ja komisjon oleks pidanud selle esialgse arutelu arvesse võtma ja oma ettepaneku täiesti tagasi võtma vaatamata mõningatele parandustele selles tekstis on see seadusandlus põhimõtteliselt äh, kõigile ühe suurusega sobitatav hullusärk, mis piirab sadamateenuseid ja sadama tegutsemist üle terve Euroopa äh, Liidu. igal sadamatel, sadamal Euroopa Liidus on oma vajadused ja loomulikult nad peavad neid vajadusi täitma vastavalt konkurentsiseadusandlusele, aga me peaks kartma ka seda, et sadamatel on oma individuaalsed strateegiad oma tegevuse hoogustamiseks. sadamad äh, puhul on see kõige suurem kasuallikas ähm, ja äh, praegu seda piirama hakata oleks rumal. nüüd konkreetsemad küsimused. me oleme jõudnud vist äh, peaasjalikult äh, ühehäälsele kokkuleppele, et me ei hääleta enam selle mandaadi ajal, vähemalt nendel põhjustel, millest rääkis äh, raportöör, aga ka teistel põhjustel, riigiabi puhul näiteks oleme me kohtunud vastutava volinikuga ja selge on see, et meil on vaja märksa suuremat selgust, enne kui me midagi ette võtame edasi variraportööride kohtumine on minu meelest ainult sogas vett, mitte ei selgitanud seda ja ma arvan, et komisjon peaks tähelepanu pöörama meie seisukohtadele selles küsimuses, aga ei puuduta asi ainult riigiabi, härra esimees, me oleme eh, kaugel ka kokkuleppest selle määruse eh, ulatusest, jutuks on olnud siin ju näiteks äh, Äh, lootsitöö kaasamine, süvendustööde kaasamine ja nii edasi, seisukohad lähevad kojas väga lahku ja äh, tegelikult sadamad ju meil tegutsevad individuaalsete ärikavade osas ja seda ei tunnistata sugugi nii, äh, nagu seda peaks tegema, vähemalt praeguses sõnastuses ja härra esimees, ma tahaksin lõpetuseks öelda, et ma tervitan tõsiasja, et me ei lähe hääletuse juurde selle mandaadi ajal ja ma tahaksin taas korrata oma veendumust, et komisjon võiks tagasi võtta täies mahus selle ettepaneku ja kui nad mõistlikuma ettepanekuga välja tulla ei suuda, siis äh, loobugu sellest mõttest üldse, aitäh. härra Rike, palun. suur tänu. Äh, ma pean kohe ütlema, et Äh, ma Rahvapartei seisukohti ei väljenda, see pole küll keelatud, aga ikkagi tahan väljendada siin oma isiklikke seisukohti. mul on kaks märkust, niisugust üldist. kõigepealt äh, me näeme kõik, kui raske on üldist äh, õigusraamistikku luua. härra Bradford siin selgitas ka, miks põhielemendid Äh, mis on seotud sadamatega, need on geograafilised. see tähendab seda, et äh, me peame seda arvestama, et, äh, et sadamad on kõik väga erinevad, nad ei ole samadel mereteedel, neid juhitakse erinevalt ja väga raske on teha nii, et et äh, määrus öö, äh, ähm, looks kõigile võrdsed tingimused kohustuste täitmiseks ja vaadake Vahemerd, äh, Põhjamerd, Musta merd, ähm, olukord ei ole sugugi samasugune. teine märkus. kui me nüüd püüame uue määruse abil Äh, kuidagi konkurentsi suurendada, äh, regul-, reguleerides sadamate konkurentsitingimusi, äh, toimub laevaomanike seas üht-teist väga-väga huvitavat. nimelt nemad on üks osa nendest, kes on seotud sadamatega, ühelt poolt on tegemist sadamateenustega, teiselt poolt laama, laevaomadega. mõelge eh, konteinertranspordile, see tegevus kasvab oluliselt ja järjest eh, ning eh, see protsess toimub kogu, toimib kogu maailmas ja peaks ütlema, et see tegevus on äh, väga eh, kontsentreeritud, ehm, ütleks isegi, et kolm-neli, neli eh, eh, kontserni juhivad seda tegevust ja nendega on seotud üks-kaks kõige suuremat laevaomanikku, kes on muide eurooplased. ja mina ei arva, et niisugune väga tähtis laeva klientide organiseerumine äh, Äh, võiks sobituda meie määrusega ja äh, see, kõigi nende põhjustel nõustungi eelkõnelega, olgem väga, väga ettevaatlikud äh, ja mõelgem enne, kas me tahame järgmise koosseisu ajal hakata hääletama seda uut määruse teksti, tänan. suur aitäh, proua Maisner! jah, aitäh! Äh, sadamapaik, et see on üks nagu kuum kartul. ka eelmisel ametiajal me arutasime seda, ka meile kuulutati sellel ametiajal vaja välja korduvalt komisjoni poolt, et jaa, jaa, kohe tuleb dokument, kohe tuleb regulatsioon, mis on senisega võrreldes optimeeritud. põhjasakslased, nagu ma tean, äh, väitsid äh, pidevalt, et ausalt öeldes meil pole niisugust dokumenti vaja see dokument tuli nüüd tõepoolest väga hilja, see vastab tõele, kuid minu arvates erineb see dokument siiski varasemalt esitatust. ma asja nii eh, teravalt ei näe, kui härra Kraamer eh, või siin teised kolleegid on eh, välja toonud. ma ei leia, et ta tuleks prügikasti visata ma leian, et komisjoni ülesandeks siiski on tõepoolest eh, sadamate kaubakäive kasvu tingimustes järele mõelda, kuidas edasi minna ja on selge, et kõik sadamad on erinevad, tingimused on erinevad, kuid eh, põhimõtteliselt peaksime endalt siiski küsima, eh, kas on midagi, mis on nende vahel siiski ühist Euroopa tingimustes meil on tarvis tagada sadamatele plaanimiskin-, planeerimiskindlus, meil on vaja tagada nende konkurentsivõime ja neil peab olema võimalus ka investeeringuteks riigihangete kaudu loomulikult vajavad sadamad ka e, regulaarseid sissetulekuid. no on eraldi küsimus sellest, kas me peaksime lootsimise kaasama sellesse dokumenti või mitte, kuid tervikuna, nii et tahaks nagu siiski veidi komisjoni äh, kaitsta paljud meist on käinud äh, sadamates, näiteks kui me käisime siin kolleegiga ka Hamburgi sadamas ja ja ma leian, et nad on kohapeal käinud, nad teavad, millised on vajadused ja sellest lähtudes on äh, püütud koostada selline dokument, millega võiks edasi minna, mistõttu ma leian, et tehtud tööd tuleks siiski tunnustada. see, et riigiabi teema ei ole enam meie komisjoni pädevuses, siis ma leian, et see on tegelikult täiesti loogiline, ma leian, et volinikul oli õigus, kui see riigiabi teema ei ole enam meie teema, sest see on väga keeruline teema ja ma arvan, et see peaks kuuluma meie komisjoni alla. ma tahaksin lõpetuseks rõhutada, et tegemist pole sugugi mitte lootusetu dokumendiga, ma leian, et me ei peaks eh, tingimata püüdma eh, pressida enne meie ametiaja lõppu seda dokumenti vastu võtma, me ei suuda niikuinii eh, ka kolmepoolsete läbirääkimistega edasi jõuda, kuid ma leian, et me peame selle asja siiski tõsiselt ette võtma, see on minu sügav veendumus, sellepärast et nii neid asju, nagu nad praegu kulgevad, küll jätta ei saa, aitäh. härra Elhadroi suur tänu. oma fraktsiooni nimel sooviksin nüüd öelda, et äh, toetan härra Fleckensteini ettepanekut. ta on teinud suurepärast tööd, aga minu arvates tegi vea komisjon, et ta üldse äh, võttis selle nii delikaatse teema käsile nii hilja? me oleme nüüd juba kahel korral läbi vaadanud direktiivi ettepanekut. kahe tuhande üheksandal aastal, mäletan, tuli komisjoni esindaja meie komisjoni ja ütles, et ähm, meil on vaja suuniseid ja sotsiaaldialoogi ja äh, me arutasime, kuidas siis seda korraldada. aga siis jäime ootama, mingeid tulemusi ei ole, sotsiaaldialoog on küll käivitunud kuidagi, kuid kuhu see viib, seda me ei tea. eelmisel kuul kuulsime, et sidusrühmad ei olegi eriti huvitatud äh, edasiminekust. ja kõige olulisem järeldus võib olla siis see, et ongi tegemist väga äh, keerulise teemaga, mida on raske läbi rääkida, selleks, et vastu võtta sadamateenuste direktiiv just siis, kui me ei tunne teisi teemasid, mis on seotud sadamatega, näiteks kontsessioonilepingud. kindlasti on parem paremat sadamatöö organiseerimist vaja, kuid seni, kuni meil ei ole tervikpildist aru saama, on ilmselt väga raske mingi elujõuline lahendus leida. lähikuudel, ma arvan, tuleb siiski midagi lauale panna, mingi direktiivi tekst, mis annab meile võimaluse edasi tööd teha ja konsulteerida sadamatega neid aidates, kuid praeguses olukorras arvestades seda, kui palju meil on lahtisi küsimusi ja kui vähe meil on aega jäänud, tundub, et, et peame veel ootama. tänan. suur aitäh! ise pean ütlema, et kuna ma olen raportööriga kirjavahetust pidanud sel teemal ja tean ka, millised on härra Kumutsakose seisukohad ja millised on parlamendiliikmete seisukohad, siis ähm, ma täiesti mõistan otsust, et hääletamine peaks päevakorrast nüüd välja jääma võtame siis raportööri ja variraportööri kuulda. aga Michael äh, ütles väga õigesti, et kui me vaatame neid õigusloomelisi ettepanekuid, mis on tehtud viimase kuue kuu jooksul ja meieni jõudnud, siis see äh, on päris mahukas, neljas raudteepakett, alternatiivkütused, äh, naides äh, mereruumiline planeerimine, ühtne Euroopa taevas, maantee või kõlbulikkuse testimine ja nii edasi ja nii edasi. ja siis lõppude lõpuks ka sadamateenuste pakett. ma arvan, et me peame ikkagi komisjonile vastuse saatma ja ütlema, et ei saa niimoodi Äh, laduda neid regulatsioone üksteise otsa just enne, kui parlamenti koosseisu äh, tööaeg hakkab lõppema. me oleme tegelenud pikalt äh, neljanda raudteepaketiga, osad soovivad läbi suruda ühtset Euroopa taevast ja nii edasi. kui see neljas pakett välja tulla esimest korda, siis äh, olin mina esimese äh, sadamapaketiga seotud ja Strasbourgis tulid sadamatöölised mässama ja see oli muide teine kord oma elus, kus ma pisargaasi sain. siis tuli teine pak-, sadamapakett. Lipitšek Äh, tegeles sellega, see lükati tagasi. aga komisjon äh, siis ei tulnud küll täpselt samasuguse tekstiga tagasi meie juurde, aga nad äh, koostasid uue paketi ja jätsid kargo või lasti käitlemisel lihtsalt välja. võib-olla ma ei saa kõigest hästi aru, aga ma ei saa aru, kuidas on sadamateenuseid võimalik reguleerida, kui lasti käitlemine välja jääb. kui see välja jäetakse, siis äh, Äh, oli ka neid, kes soovisid äh, välja jätta lootsimise, siis veel äh, sadama süvendustööd ja siis ei jäägi esialgsest sadamapaketist midagi järgi. finantsläbipaistvus võib-olla jääb. ja mingisugune üldine suund kuhu liikuda, aga mina arvan, et see otsus nüüd asi edasi lük-, lükata on komisjonile pigem võimaluseks võtta see poolik sadamapakett tagasi, sest kui ikkagi lasti käitlemist ei ole, siis ei saa ka sadamateenuseid käsitleda. võib-olla nad ootavad, et veel üks mäss toimuks, aga äh, mina igal juhul arvan, et komisjon peab äh, värske silmaga selle paketi uuesti läbi vaatama, siis tagasi tulema parlamenti ja põhi äh, küsimus on ju selles, nii nagu härra Flagenstein ka ütles, et kuidas äh, avalikke teenuseid pakutakse ja kuidas antakse riigiabi. kuidas selles sektoris riigiabi antakse, see ei ole selge see ei ole ka selge, millised on avaliku teenuse osutamise kohustused. mina nüüd kui äh, äh pensionile jääv või tagasi astuv äh, parlamendiliige tahan ikkagi südamele panna järgmistele äh, parlamendiliikmetele, järgmisele koostööle, et nad valvsalt jälgiksid, mis nende kahe teemaga toimuma hakkab, sest äh, tõesti jälgige valvsalt, mis, mis hakkab toimuma, need kaks küsimust on põhilise tähtsusega ja mm, sellepärast ma arvangi, et täna tehtud otsus on õige, me ei pea praeguse mandaadi ajal enam sellega tegelema, aga muidugi vaatame hoolsalt, mis hakkab edasi toimuma järgmise koosseisu ajal. ja nüüd et ähm, võib-olla on komisjoni esindajal midagi selgituseks öelda ja härra Flakenstein saab talle siis vastata. komisjon, palun. Thank you very much, Mr Chairman, ladies and gentlemen. suur aitäh, härra esimees, daamid ja härrad, ma saan aru, et selle ettepaneku äh, arutelu selle koosseisu ajal jääb viimaseks, igal juhul tahaksin kõiki tänada, kes on hinnanud komisjoni tehtud tööd, kes on äh, minuga isiklikult kontaktis olnud. ma hindan seda väga, seda teie tööd. ütlen aitäh. me saame ka aru transpordikomisjoni tõstatatud küsimustest. teema on äh, väga mitmetahuline äh, ja see selgitab ka, miks me ei jõudnud varem ettepanekuga välja tulla. kaks tuhat seitse tulime nii-öelda Äh, pehme õigusaktiga välja, see oli komisjoni teatis, kaks tuhat üheksa muutus komisjoni koosseis, siis alustasime analüüsiga uuesti ja mõtlesime, mida edasi teha ja see loomulikult võttis aega. Ähm, analüüsisime teemat põhjalikult. käisime ise kohtadel, kohtusime sektori esindajatega, konsulteerisime äh, väga laialdaselt ja see võttis aega selleks, et äh, leida tasakaalustatud lähenemine, tasakaalustada eh, ta suunised ja regulatsioonid eh, ja ähm, tulimegi lõpuks välja uue eh, ettepanekuga. see oli nii oluline ettepanek, et sellega lihtsalt ei saanud ülejala kiirustada te võib-olla ise ka märkasite ja parlamendiliikmed ka toonitasid seda, et kõne all on ettepanek, äh, ei ole peaaegu üldse sarnane esimesele ja teisele sadamateenuste paketile. me oleme keskendunud ainult kahele põhiteemale, mis meie arvates vajasid õigusaktidega reguleerimist. ja äh, muud küsimused jätsime pehme õiguse alla, toetavate meetmete alla ja see algatus ei ole sugugi juhuslik see on üks osa sellest äh, puslest, mida me hakkame kokku panema äh, eelkõige nende tohutute infrastruktuurimeetmetega, äh, mille üle me kõik eurooplastena uhked, mis on seotud üle-euroopaliste võrgustike suunistega ja vastavate rahastamisvahenditega kontsessioonidirektiivi ettepanek on välja tulnud, sotsiaaldialoogi ettepanek on välja tulnud. kõik need pusletükikesed lõpuks leiavad oma koha ja nüüd on vaja veel see puutuv lüli ähm, läbi arutada, see oli seotud finantsläbipaistvusega ja komisjon arvab, et et sadamasektor on ikkagi väga oluline ja seda tuleks teha seetõttu otsustasime ikkagi uue ettepaneku teha, kuigi tegemist on äh, teie tööaja äh, viimase etapiga ja see on seotud ka äh, kahekümne kuue siht, miljardi sihtotstarbelise eraldisega Euroopa ühendamise rahastusest ja komisjon tahab täpselt teada, millistele infrastruktuuri osadele see raha läheb loomulikult me mõistame, et mõnede küsimuste arutamiseks pole piisavalt aega jätkunud ja seisukohad on erinevad, me täiesti saame aru sellest, meie oleme teinud omalt poolt parima, et tõesti lünka täita, jaanuari keskel te võtsite ettepaneku vastu, toimub riigiabi puhul, tahaksin öelda teie komisjonile suur aitäh, et te korraldasite kuulamise ja sealt tuli välja, et meil on erinevaid lahendusi võimalik leida. erandid, äh, kohtupraktikast lähtumine ja nii edasi. praegu tahaksin, et, et teile öelda, et mida me ka tegema ei hakkaks, kuidas me ka äh, riigiabi ei lahenda, äh, väga tähtis on läbipaistvus. kui on ploki erandeid vaja, siis on vaja ka äh, seda põhjendada, on vaja andmeid, kui on vaja, soovite lähtuda kohtupraktikast, siis jällegi on vaja fakte ja kui suunistest lähtuda, suunisedki tuleb töötada välja faktide alusel. see tähendab seda, et Äh, olgu Euroopa või liikmesriikide ametnikega tegemist, äh, neil peab olema äh, piisavalt andmeid. kui te majja tahate siseneda, kõigepealt tuleb uks lahti teha ja nii teeme ka praeguse määrusega. see uus läbipaistvuse algatus on pretsedendiks ka järgnevale tööle tegemist on vajaliku sammuga ja ta muidugi protsess võib olla väga pikk, aga esimene samm tuleb teha. Te rääkisite siin ka küsimustikust, küsimustik saadeti teile praegu välja, sest komisjonile on saadetud mitmeid märgukirju ja seetõttu oligi vaja küsimustik koostada. komisjon, äh, komisjonilt on ka sektori pool, poolt küsitud äh, või esi-, sektor on esitanud mitmeid küsimusi komisjonile, sellepärast me saatsime teile küsimustiku. me arvame, et see on täiesti loogiline. kui te soovite, et komisjon midagi teeks, tahame me teada, millised on need faktid kohtadel, mille alusel peame me edasi analüüsima praeguse arutelu kõige eh, meeldivam külg on see, et ma olen, eh, et me oleme teinud koostööd eh, parlamendiga ja eriti raportöör on siin väga häid ettepanekuid teinud. võib-olla mõned asjad jäid ebaselgeks, võib-olla me olime ka sõnastust siin nagu oma soovi järgi vorminud, aga igal juhul oleme arutanud neid küsimusi, oleme selgitanud läbipaistvuse küsimust, infrastruktuuri tasusid, järelevalvet, halduskoormuse vähendamist, kõik need küsimused on nüüd selgemaks räägitud ja ma olen täiesti kindel, et kui me jätkame tööd, jõuame suurepärase tulemuseni. ja kindlasti on meil ka palju huvitavat arutada järgmise parlamendi koosseisuga. komisjon muidugi jääb oma seisukohtade juurde ja ootame suure huviga, milline on siis järgmise koosseisu lähenemine sellele vahepeal nõukogu kolleegid loomulikult jätkavad selle ettepanekuga tegelemist, analüüsivad seda ja ma olen täiesti kindel, et nad arvestavad ka teie komisjonis tehtut ja eh, kui me järgmise koosseisuga tagasi tuleme, siis loodetavasti jõuame ka eh, ühe hea teksti välja töötada. nii et eh, jõuame selle paketi osas kokkuleppele ja seda me kõik ju ka loodame. tänan. suur tänu, härra Fleckenstein. härra juhataja, pole põhjust kaua rääkida paljuski oleme üksmeelsed, seepärast olen kindel, et parlamendi uuel ametiajal ei pruugi meil nullist alata, vaid jätkata sealt, kus me täna oleme sunnitud pausi tegema teiseks tahtsin teile ka veel seda kinnitada, et see, mida ma eelnevalt ütlesin, on väga täpselt läbi räägitud härra Kutsakosega, kuna ma ei saanud, täna siin meil ei saanud tulla keegi Rahvaparteist sel teemal sõna võtta, siis ma rääkisin temaga läbi, et saada sotsiaaldemokraadiga nad, tema käest tuge. Well tavaliselt ma ütleksin nüüd, et äh, millal toimub hääletus, aga hääletust seekord ei ole ja sellega on see punkt ammendatud. kolleegid, aga nüüd siis kohtumine suletud uste taga. Äh, paluksin saalist lahkuda neil, ähm, kes äh, sellel osal osalema ei peaks ja et saaksime rääkida siis kolmepoolsetest kohtumistest. Now we start back. Yes.